järgmine punkt päevakorras on proua Bellieri raport juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane võrdne jaotamine Euroopa Liidus. ja proua Bellier, eh, tema on raportöör, nii et neli minutit ning siis tal on võimalus oma raportit tutvustada neli minutit praegu ja siis teil on kaks minutit arutelu lõpus, kui te kogu teile eraldatud aega praegu ära ei kasuta, siis teil on see võimalus hiljem, palun. Euh, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud Torinik, kallid kolleegid, pärast rahvusvahelisi läbirääkimisi kahe tuhande kümnendal aastal on Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus astunud uue sammu bioloogilise mitmekesisuse, kesisuse kaitseks, võttes vastu dünaamilise uue strateegia ja Nagoya protokoll ta peaks tagama meile geneetiliste ressursside õiglase jagamise. Euroopa parlamendi raport käsitleb Nagoya protokolli ülevõtmist ning ähm, see määruse projekt, mida me siin analüüsime, peaks äh, tagama meie äh, kohustuste täitmise bioloogilise mitmekesisuse vallas rahvusvahelisel tasandil. bioloogiline mitmekesisus on meie looduslik ressurss. Los äh, colegas intérpretes me, me hacen llegar el mensaje de que va usted demasiado deprisa. Sandrine, paistab, et kolm tõlgid leiavad, et te räägite liiga kiiresti, nii et palun paluge võtta tõlke arvesse, et me kõik saaksime täpselt kuulda, mida teil on öelda. nii et palun, teil, ma luban teil äh, teie sõnavõttu lõpetada isegi siis, kui te ajast pisut üle lähete. ma jätkan siis ja teen seda pisut rahulikumalt, ütleb äh, proua Velja. see raport püüab siis eh, Nagoya protokolli ülevõtmist tagada Euroopas ja eh, võimaldada eh, seda ratifi-, Nagoya protokolli ratifitseerida kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. määrus peaks aitama meil tagada bioloogilise mitmekesisuse alaste kohustuste täitmist, bioloogiline mitmekesisus on meie elukindlustus, meie ressurss ja samas see olukord bioloogilise mitmekesisuse vallas muutub üha hullemaks Äh, üle kuuekümne protsendi ökosüsteemide olukorrast on halvenenud ja, äh, ja see mõjutab kogu meie ühiskonda. sellel on oma majanduslik ja sotsiaalne mõju, äh, ka keskkonnamõju, mis iga päevaga läheb meile üha kallimaks maksma tegemist on väga tähtsa poliitilise valdkonnaga suhetes meie rahvusvaheliste partneritega, see protokoll püüab paika panna süsteemi, mis on kõik, loob kõikidele vastuvõtava süsteemi, säästva süsteemi meie maakera jaoks ning äh, meie, äh, see on seda olulisem, et rahvusvaheline üldsus kannatab majanduskriisi tingimuste all. meil on vaja Euroopa poliitilist lähenemist. rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus mitbioloogilise mitmekesisuse teemal on Euroopa olnud juhtrollis, on teinud mitmeid ettepanekuid ning aidanud kaasa Nagoya protokolli äh, vastuvõtmisele. ja meie homne hääletus aitab uut hoogu puhuda sisse rahv järgmistele läbirääkimistele ja tagab Euroopale tähtsa koha keskkonnavõitluse areenil ja meie uus mudel peaks olema äh, Ähm, õiglasem ja erapooletum ja peaks tagama meie bioloogilise mitmekesisuse kaitse, kuid ärgem unustagem ka mitmeid majandussektoreid, teadusuuringute sektoreid, mis saavad äh, mitme, äh, bioloogilisest mitmekesisusest äh, tõsist kasu. me peame tagama õiglased ja selged reeglid, mis tagavad tulu võrdse jaotamise ning võimaldavad teadusuuringutel jätkuda me tahame usaldust oma partnerite poolt ja me oleme aastaid seda tööd teinud ja väga rasketes tingimustes ja mitte ainult bioloogilise mitmekesisuse aruteludes. kujutage ette, mis oleks saanud Kyoto protokollist ja kliimaläbirääkimistest, kui Euroopa poleks osalenud ja Nagoya protokoll on nagu Kyoto protokoll bioloogilise mitmekesisuse vallast me peame oma rahvusvahelistest kohustustest ja tähtaegadest kinni pidama, Nagoya protokolli ratifitseerimisest aga ei piisa, kui me ei suuda vastu võtma, võtta määrust, mis selle protokolli sätteid austaks. me oleme Keskkonnakomisjonis selle kallal tõsist tööd teinud, ma tahaksin tänada meie kolleege, variraportööre tehtud töö eest ja abi eest, mida nad on meile osutanud ja me oleme püüdnud oma raportiga tagada seda, et määrus oleks tasakaalustatud ja tugev ning aitaks komisjoni ettepanekut tugevdada ning Euroopa Parlamendi arvamust välja tuua. me oleme esitanud mitmeid seisukohti ähm, kolleegide toetusel. me tahaksime et me saavutaksime tasakaalu, et meil oleks innovatiivne rahastamismeetod ja Euroopa Liidu tulu jaotamise fond ja see aitaks muuta määruse tugevaks ning võidelda ka biopiraatluse vastu. ma paluksin, kallid kolleegid, et te homme selle raporti vastu võtaksite nii, nagu seda, see vastu võeti keskkonnakomisjonis, et me saaksime kiiresti jätkata tööd Nagoya protokolli ratifitseerimise kallal. aitäh! suur tänu, Sandrin! ja nüüd on volinikul sõna selleks, et ta kirjeldab meile komisjoni positsiooni. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed kõigepealt ma tahaksin tänada äh, raportööri Sandrine Beni selle äh, väga põhjaliku töö eest, mida ta on teinud selle olulise valdkonna osas. samuti ma tahaksin tänada ka variraportööre ning ka teiste komisjonide raportööre. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament ja parlamendi liikmed on nii palju aega pühendanud sellele olulisele määrusele. ma olen teadlik sellest, et teie kojas toimunud diskussioonid antud valdkonnas ja ka protseduuriline korraldus ei ole olnud lihtne. see ei ole ka üllatav, sellepärast et see teema, mis puudutab juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane võrdne jaotamine, on kindlasti väga keeruline teema. nii et ühelt poolt see on seotud bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega, meie austusega teiste riikide suveräänsete õiguste vastu ning tuleb kindlasti arvestada ka põlisrahvaste ja kohalike kogukondade teadmistega, mis on seotud geneetiliste ressurssidega. kuid teiselt poolt sellel on ka tagajärjed, sellel on mõju majanduslikele valdkondadele. see puudutab innovatsioonikeskkonda, ärihuvide kaitset. Nagoya no, protokolli läbirääkimised võtsid päris kaua aega. selle tulemusel me püüame jõuda sobiva tasakaaluni, kaitstes kõikide osapoolte huve. ma tean seda ka isiklikult, sellepärast et ma olin ka ise kohal ja ma tean, et mitmed teist olid seal ka. ja loomulikult nüüd me enam läbirääkimisi ei pea, me peame äh, tegema ära selle, mille osas meil läbirääkimised toimusid. ja see raport mille osas läbirääkimised toimusid ja mille osas teil toimuvad, toimub hääletused homme, on väga heal alusel koostatud. ma pean selgelt ütlema välja ka seda, et osa sellest tekstist ei ole komisjoni jaoks kõige mugavam, kuid selle seaduslik, seadusandliku protsessi edukas edasine käik äh, sõltub sellest, et proua Belier saab ka vastava mandaadi ja me saame äh, jätkata oma tööga. aega meil on vähe, sest äh, Nagoya protokolli ratifitseerimistähtaeg on järgmise aasta juulis. ratifitseerimine ise on väga pikaajaline protsess ning seega me ei saa endale lubada edasisi viivitusi me peame kõikide järgmiste nädalate ja kuude jooksul tegutsema selleks, et me jõuame määruse teksti lõpliku versiooni poole. tegemist on Euroopa Liidu ja liikmesriikidega ja kui meie siin ei suuda teksti ratifitseerida, siis Nagoya protokolli osalisriikide esimesel kokkusaamisel me oleme seal ainult vaatlejatena, me ei saa täiel määral osaleda ja see toimub oktoobris kaks tuhat neliteist, meil ei ole siis täielikku hääletusõigust ning see loomulikult mõjutab seda, kuidas olulisi elemente Nagoya protokollist rakendatakse. kui me ei saa olulistel otsustel täiel määral osaleda, siis see kindlasti on meie huvide vastu, eriti mis puudutab Euroopa firmade tegevust geneetiliste ressursside kasutamisel ning äh, nendel põhilevate arendustegevuste töös. võib-olla mõned riigid isegi ei luba geneetilisi ressursse enam edasta Euroopa Liidu ettevõtetele. kui me ei, neid meetmeid ei rakenda, siis äh, see ei tähenda, et meil äh, vastavat seadusandlust enam Euroopa Liidus vastu ei võeta ning äh, seega mõned liikmesriigid võib-olla soovivad omaenda juurdepääsu seadusandlust äh, vahepeal paika panna, lootuses, et meil tekib siis selline seadusandlus, mis mõningates riikides kehtib, mõningates riikides mitte, kuid see ei ole ühisturu huvides ning see ei anna ka piisavalt head kindlust ja selgust ettevõtjate jaoks. nagu te teate, Nagoya protokoll oli pakett Euroopa kasutajaid Euroopa kasutajad seisavad silmitsi selle äh, probleemiga, mis puudutab äh, ligipääsu, eriti äh, nende riikide osas, kus äh, kohast ressursid pärinevad ja kuid selleks, et äh, edastada tulu õiglaselt, me peame täitma ära oma osapoole sellest kokkuleppest. me peame tagama kasutajate käitumise vastavalt leppega Euroopa Liidu terri-, terri-, territooriumil ning seega tagama, et tarnijad saavad osa tulust. mis puudutab antud määrust, mida me täna arutame, siis me püüame luua vastavat õiguslikku raamistikku Euroopa Liidus. kui me sellist raamistik, raamistikku Euroopa Liidus ei loo, siis kolmandad riigid võivad leida, et kas äh, siis meie piirkond ei ole valmis koostööks või ei suuda tagada õiguspärast käitumist ning seega nad võivad keelduda materjalide edastamisest. Nagoya protokolli ratifitseerimise ka viivitamine oleks meie enda huvide vastane. kui me ei ratifitseeri õigeaegselt protokolli, siis see mõjutab halvasti ka meie rahvusvahelisi kohustusi ning meie oma kuvandit rahvusvaheliste partnerite silmis, see puudutab bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, meie oma äh, mõju konventsiooni osalejate kokkusaamisel ning ka muudel foorumitel. lugupeetud parlamendiliikmed olles kuulanud ära kõik erinevad osapoolte arvamused, siis me leiame, et siin on tegemist olulise võimalusega arutelus, kus me püüame jõuda ühisele arvamusele. ma olen kindel, et dialoogi kaudu me suudame leida aktsepteerida kompromissi ning jõuame ka headele tulemustele. tegemist peaks olema tulemustele, mis sobivad, tulemustega, mis sobivad Euroopa Liidule, äh, ettevõtjatele teadlastele ning ka see on kõik bioloogilise mitmekesisuse heaks. ma mäletan veel seda, et paljud teist olid väga entusiastlikud, aidates mind ja minu kolleeg Nagoyas, kus meie ühiseks eesmärgiks oli jõuda juurdepääsutulu jaotamise protokolliga ühele poole. kõik Euroopa Liidu institutsioonid, kodanikuühendused ja ettevõtjad tegutsesid koos selle ühise ja ülla eesmärgi nimel. Euroopa Liit oli oluliseks teguriks selleks, et jõuda nagu ajaleppeni aastal kaks tuhat kümme. ja nüüd meil on aeg jälle meelde tuletada neid olulisi hetki, tegutsedes jällegi ühiselt, jõudes selle määruse puhul õigeaegse kokkuleppeni on Euroopa Liidu huvides, meie kõikide huvides ning see on ka Euroopa ettevõtjate huvides. ning põhimõtteliselt me peame tegema seda, mida me oleme rahvusvahelisel tasandil lubanud. suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, Arengukomisjoni nimel äh, proua Krees. me olime siin äh, paar kuud tagasi siinsamas kojas äh, me hääletasime selleks, et biopiraatlust, uuskolonialismi mähe maha hääletada me oleme öelnud ressursside, geneetiliste ressursside äh, koondamisele firmade kätte, üksikute firmade kätte tööstusriikides, me oleme öelnud ei sellele. me oleme öelnud ei sellele, et geneetilist ressurssi kasutatakse, kui seda on hangitud illegaalselt. Nagoya protokoll on praegu ainus vahend, millega me saame võidelda biopiraatluse vastu. biopiraatluse vastu võitlemine aitab meil põlisrahvaste õigusi kaitsta, kaitsta keskkonda, kaitsta meie planeeti, kaitsta meie tervist, kaitsta meie toiduainetega varustatust. komisjon on meid kuulnud. meie raportöör tegi ära hiilgava töö, esitas meile hästi tasakaalustatud dokumendi ning äh, jäägem siis enda seisukohtade juurde kindlaks ning toetagem homme ka sedasama teksti. suur tänu, ma ei näe härra Bovet siin praegu, sest tema pidi võtma sõna põllumajanduskomisjoni nimel, see oleks olnud väga hea kuulata ära ka põllumajanduskomisjoni arvamus kuid äh, ma loodan, et ta saabub ehk natuke hiljem ja annan siis talle ka sõna, kuid nüüd äh, on sõna proua Löövinil ja kalanduskomisjon, palun. Uh, thank you, Mr President uh,. I want suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada Sandrine Bevier ja oma äh, kolleegi Ian Hushtoni, kelle arvamus võeti vastu äh, kalanduskomisjonis ühehäälselt, mis oli meie jaoks väga haruldane sündmus. ja juhtkomisjon võttis kõik raportööri muudatusettepanekud vastu, seesama me ja, ja see on selline üksmeel on väga haruldane. siin on tegemist väga kohe, kahe, olulise kahe valdkonnaga, üks asi on see, et me peame kaasama ka äh, põlisrahvad ja kohalikud kodukonnad, kogukonnad ja see on protokollis olemas, kuid seda ei ole kirjas komisjoni ettepanekus. ning siin võetakse arvesse seda, et reguleerimisala tuleb laiendada äh, ka rahvusvahelistesse piirkondadesse kaugemale majandustsoonidest ja kahesaja meremiili piirkondadest, see on väga oluline, sest kaks kolmandikku maailma ookeanidest, siis pool maakeras saab väljaspool riiklikke jurisdiktsioone. suur tänu! entramos en el turno de oradores que hablan en nombre de los grupos parlamentarios y en primer lugar por dos minutos y en nom- nüüd me räägime, võtame fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Gutierrez Gutierrez, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin tänada kõiki, kes siin sõna võtsid Äh, Sandrine Bellieri äh, ennekõike, kuid ka teisi. Äh, tahaksin tänada teid teie paindlikkuse eest, mõistva suhtumise eest, et see dokument osutuks edukaks. see dokument on üks osa rahvusvahelisest süsteemist, mis on, ja see on hädavajalik, et see süsteem oleks edukas. selgitasin seda ka oma fraktsioonis, palusin neil seda dokumenti toetada Äh, meil on Euroopas äh, praegu liiga palju erinevaid õigussätteid, süsteeme, ettevõtted, erinevad organid äh, tunnevad, et bürokraatia koorem kurnab neid, aga praegu käsitleme me rahvusvahelist dokumenti ning mõningate asjaoludega äh, mõningaid asjaolusid tuleb lihtsalt toetada ja ma loodan, et ka meie, minu fraktsioon on valmis mind toetama, et me oleksime piisavalt tugevad. Nagoya protokoll on õiglane, äh, tulu õiglane jaotamine tagab õiglust. aga see dokument ei ole veel päris küps. tegemist on äh, protsessiga, mis veel kestab, mõningad puudujäägid on erinevates mehhanismides, näiteks õiguste poole peal. alati on õigused ja kohustused, kuid neid õiguseid ja kohustusi ei ole piisavalt täpselt määratletud. võtame siin näiteks teadusuuringud. vähe on neid riike, kus on geneetilistest ressurssidest, teaduslikest ressurssidest kataloog nendest ressurssidest, mis kuuluvad nende riikidele. nii et äh, siin äh, komisjon peab äh, seda arengut äh, toetama ja tegema seda jõuliselt. ja äh, ühelt poolt toob selline, sel-, toovad sellised uuendused palju lootust erinevate rahvaste seas, aga võib-olla ebakindlust ettevõtjate jaoks me peaksime, mina paluksin, et seda dokumenti rakendataks tagasiulatuva jõuga. Äh, see on üks asjaolu, mida kardetakse, see on meie seisukoht. ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Popp. kui me töötasime selle teema kallal, siis me rääkisime, et tegemist ei ole mitte bioloogilise mitmekesisuse dokument, vaid äh, Nagoya protokolli ülevõtmist käsitlev dokument, aga see dokument, nagu ma praegu seda näen, näitab ka seda, kas Euroopa Liit on usaldusväärne või mitte, sellepärast et kui me ei jõua sellega ühele poole, siis selle ametiaja jooksul Nagoya protokolli ei ratifitseerita ning äh, ei suudeta seda ratifitseerida kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris, kui toimub protokolli osaliste äh, Äh, konverents. on piisavalt osalisi, kes äh, saavad selle vastuvõtja ja kui meie ei äh, ole laua taga nende seas võrdsete hulgas, siis see oleks äärmiselt halb. juurdepääs geneetilistele ressurssidele ja on sellisel juhul oleks teema, millest räägitakse ilma meieta ja Euroopa Liit kaotaks viimase aastakümne jooksul kogutud usaldusväärsuse. nii kutsun kõiki kolleege üles toetama seda raportit ning äh, läbirääkimiste mandaati toetama, et kui mõningad teie eelistused äh, homme maha hääletatakse. ainult sellisel juhul on meil võimalik äh, jõuda parima tulemuseni läbirääkimistega nõukoguga ning ainult sellisel juhul saame meie kaasa rääkida oktoobris kaks tuhat neliteist konventsiooni osaliste konverentsil suur tänu ja kaks äh, minutit härra Gerbrandi liberaalide fraktsiooni nimel. lugupeetud juhataja, kaheksateist aastat äh, läbirääkimisi järsku kahe tuhande kümnendal aastal tuli korstnast valget suitsu. lõpuks ometi saavutati Nagoya protokolli osas kokkulepe ja mina olin selle valge suitsu tunnistajaks see suluseis, mis oli tekkinud äh, nende vahel, kes soovisid juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ja neile, kes tahtsid, äh, nende vahel, kes äh, soovisid neid ressursse paremini jaotada, see suluseis järsku kadus ja meie, Euroopa Komisjon, liikmesriigid, Euroopa Parlamendi liikmed, meie tervitasime seda edukat arengut, see oli võidumärgiks bioloogilise mitmekesisuse tuleviku jaoks ja on jäänud veel üksikud väikesed äh, tõkked äh, meie teele, mis paistavad olevat pisut raskemad, kui me arvasime. viimase paari päeva jooksul äh, paljud ettevõtted, kes tegelevad geneetiliste ressursside kasutamisega, paistavad järsku olevat silmitsi raskustega. kas nad tunnevad muret õigusliku ebakindluse poole pärast või on nad järsku hakanud taganema ka tasu ja kasu jagamise põhimõttest. mina ei saagi täpselt aru. olulised on kaks asja. Äh, selle ettepaneku eesmärgiks on kasutajad, kes kas-, kes te-, viivad läbi geneetiliste ressursside, geneetilist ressurssi kasutades teadusuuringuid ja see ei puuduta otseselt põllumajandust, äh, sektorit ja ja kõik äh, aretajad on kaitstud erinevate teiste dokumentidega põllumajanduse valdkonnast. ja uus, uued kasutusvõimalused on olnud üheks tähtsaks teemaks, mida on siin viimastel päevadel tõstatatud. mulle on öeldud, et ilma uute kasutuste kaasa, alade kaasamiseta on tegemist lihtsalt dokumendiga paberil, sellepärast et üheksakümmend protsenti geneetilisest ressursist on juba kogudes kaitstud. kui me ei räägi uutest kasutustest, võimalustest, siis äh, räägime ainult ülejäänud kümnest protsendist. minu küsimus äh, komisjonile oleks, äh, et kas see on tõsi, kas on tõsi see, et kui me uusi kasutusi arvesse ei võta, siis on tegemist lihtsalt pabertiigriga dokumendiga paberil, äh, mis ei vii meid äh, parema jagamiseni äh, ja ressursside parema kasutamiseni. suur tänu! ja nüüd jõuame individuaalkõnelejate juurde, härra Dorfmann, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit on juhtrollis aretamisel osas, noorte taimede ja seemnete müügi osas. ja sellise taimearetuse ja seemnete ja taimede müügiga ei tegele mitte ainult suurettevõtted, vaid ka väga paljud Euroopa Liidu väikeettevõtted ja ma arvan, et nendel ettevõtetel on väga hea meel, kui äh, kehtestatakse selged reeglid selle kohta, kuidas on tagatud juurdepääs geneetilistele ressurssidele, et see annab õiguskindlust ning samuti muudab kergemaks juurdepääsu äh, uutele geneetilistele ressurssidele. ilma nende ressurssideta ei saa nad oma tööd jätkata tulevikus. samas me ei saa kehtestada selliseid eeskirju, mis Euroopa ettevõtetele tekitavad ebasoodsaid tingimusi võrreldes ülejäänud maailma ettevõtetega. ma arvan, et me peame siin äh, seda protokolli ratifitseerides arvesse võtma viit asjaolu ning äh, ka homsel hääletusel, raportit hääletades peaksime nendele asjaoludele mõtlema. me ei tohiks na-, Nagoya protokollist kaugemale minna oma määrusega ning äh, samuti tuleks vältida määruse tagasiulatuvat rakendamist. samuti ei ole meil vaja eraldi fondi selleks, et koguda raha, mida me ei tea, milleks kasutada, me teame, kust see raha tuleb ainult, me teame, et see raha tuleb ettevõtetelt. samuti meil ei ole vaja selliseid määrusi, mis seavad küsimärgi alla nende ettevõtete eelisõigused. ning samuti tuleb kaitsta algkasutajaid. ilma nende põhimõteta Äh, kui me tagame need põhimõtted, siis on äh, Nagoya protokoll kasulik kõigile, ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, kes äh, tegelevad selle valdkonnaga. ja proua Klas, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. rahvusvaheline kokkulepe Nagoya protokolli küsimuses tuleb Euroopa Liidus vastu võtta ja nüüd me peaksime omalt poolt tagama, et rahvusvaheliselt saavutatud tulemused äh, ei osutu Euroopa jaoks liiga keerukateks ning äh, et selle rakendamine Euroopa Liidus ei muutu liiga keerulisemaks. me peame oma tegevust koordineerima kolmandate riikidega äh, biomaterjali vastavuse temaatika on oluline meie tööstuse ja meie põllumajanduse jaoks, me peame edendama teadusuuringuid ka põllumajanduse valdkonnas, vastases, vastasel korral ei ole me oma ülesannete kõrgusel, kui asi puudutab maailma rahvastiku toitmist. geneetiliste ressursside kasutamisest peaks olema kasu kõigile, aretajatel, peaks olema ühenduse patendi õigus, et patenditaotlus tuleks esitada, kuid ähm, tegemist on põllumajandusliku innovatsiooniga ning ähm, me peame tagama tasakaalustatud geneetiliste ressursside kasutamise, tulevikus peaksid geneetili-, geneetilised ressursid olema kättesaadavad ka sellisel kujul, äh, nagu neid kasutas algkasutaja. ma arvan, et Nagoya protokoll äh, tuleks kiiresti Euroopa Liidus jõustada ning Euroopa Komisjonile tuleks anda läbirääkimiste mandaat, äh, et otsuseid ei langetataks ilma meieta. suur tänu! ja, ja vaba mikrofoni voorus on vaid üks sõnasoovija ja tuletaksin talle meelde, et tal on äh, sõna üheks, üheks minutiks, härra Paška, palun. suur tänu, see määruse ettepanek tähendab rahvusvahelise kokkuleppe ülevõtmist Euroopa Liidu õigusesse. siin on tegemist siis Nagoya protokolliga. Nagoya protokoll on oluline töövahend biopiraatluse vahelises võitluses ning peaks tagama meile õiglase geneet-, geneetilise ressursi jagamine. ressurss on pärit sageli arenguriikidest arenguriikidest ning sageli äh, jõuab kasum lihtsalt äh, kasutajate taskusse ning meie peaksime kandma hoolt selle eest, et tulu oleks õiglaselt jaotatud. tuleks saavutada aga ka äh, tulu tasakaalustatud jaotamine ning komisjoni muudatusettepanekuid tuleks parandada seetõttu patentide puhul tuleb alati tuua välja geneetilise ressursi päritolu ning äh, tagada, et geneetiline ressurss koguti äh, seaduspäraselt. samuti tuleks äh, arvesse võtta kohalikke kogukondi, kelle traditsioonilised teadmised aitavad meil geneetilist ressurssi paremini kaitsta. nii et sõnastust pisut lihvides on võimalik nagu ja protokolli paremini üle võtta ja nüüd annan sõna volinik Potošnikule vastamiseks, palun. Not... ma tänan, ma ei tea pikalt. Äh, see on üsna selge teema, selge küsimus, härra Gebrandi ütles ka selle otse välja, see, siin ei ole tegemist paberist tiigriga. ettepanek seda määrus kohaldada äh, on midagi, mis hakkab kohalduma ka uuele kasutusviisidele. me oleme komisjonis ikka ja jälle öelnud eh, seda komisjonis, aga mitte kõik ei ole sellega päri olnud. aga raport on tõesti heaks aluseks läbirääkimistele institutsioonide vahel Euroopa Liidus nii et ma arvan, et need seisukohad, mis praegu on välja kujunenud, on niivõrd juba äh, lähedased, et tasub pingutada veel ja tõesti tähtis on, et me saaksime mandaadi ja siis tõesti saaksime ka istuda äh, selle laua ümber, sest kui me seal kohal ei ole, on sellel tohutud äh, tagajärjed, mida on väga raske praegu täpselt prognoosida. nii et tegelikult äh, ma tahaksin rääkida seesamast, millest räägiti möödunud aasta lõpus siin, sest tollal te palusite, et me viiksime lõpule Nagoya protokolliga liitumise protsessi, et selle saaks võimalikult kiiresti ratifitseerida. ja täna ma kutsun teid üles, homme äh, hääletamine, äh, mis toimub, peab andma positiivse tulemuse ja see annaks Euroopa Liidule võimaluse teha just seda, mida teie palusite, et me teeksime. Eh, jah, ja nüüd lõpetuseks anname sõna jälle raportöörile, proua Belierile kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja mul tegelikult ei olegi vaja kahte minutit, see on olnud väga mitmekesine arutelu, tahaksin tänada kõiki variraportööre veel kord ja praegusel hetkel tahaksin toonitada vaid ühte asjaolu. kui raport sellisel kujul, nagu sellest hääletati keskkonnakomisjonis, tehakse sisutühjaks, siis äh, on äh, raske saavutada tasakaalustatud äh, läbirääkimisi nõukoguga. meie eesmärgiks on Nagoya protokoll võimalikult kiiresti vastu võtta, kuid Euroopa kodanike nimel, Euroopa huvide nimel, mitte liikmesriikide äh, või erinevate tööstussektorite hu hu huvides, olgu tegemist põllumajanduse või ükskõik mis sektoriga, aga eurooplaste, Euroopa huvides me peaksime äh, nõukogu ja komisjoniga jõudma sellise kokkuleppeni, mis vastab Euroopa kodanike soovidele ning äh, aitab võimalikult suure kasu tuua meie kodanikele ja Euroopale üldiselt ja, ja me äh, kui me seda ei saavuta, siis äh, meie usaldusväärsus kannatab ka rahvusvahelisel tasandil ja homsel hääletusel pidage meeles seda, et Keskkonnakomisjoni seisukoha üle on peetud, peetud pikki läbirääkimisi ning seda habrast kompromissi tuleks kaitsta. kui me räägime uutest kasutusvõimalustest, siis ei ole tegemist siin mingisuguse tagasiulatuva jõuga. kes seda arvab, on asjadest valesti aru saanud ma tean, mis on, milline on meie mandaat, me tahame mandaati äh, erinevate kolmandate riikidega läbirääkimisteks ja, ja tagasiulatuvat jõudu kolmandad riigid ei tunnistaks, nad ei lepiks sellega, seetõttu ei ole mõtet sellest üldsegi rääkida. me lihtsalt kaotaksime oma aega. meil ei ole, siin ei ole juttu tagasiulatuvast jõust, vaid me räägime sellest, kuidas kasutada ühtset reeglit kõikidele majandusosalistele kogu Euroopa Liidus ja ots-, otsust-, äh, kui, kujutage ette, kui otsustatakse hakata rakendama kiirusepiirangut kuuskümmend kilomeetrit tunnis kogu Euroopas ning kõik eurooplased, kes on ostnud auto ennem, võivad sõita teel saja kümne kilomeetriga ja kõik teised, kes on ostnud auto pärast äh, seda, selle dokumendi vastuvõtmist, peaksid siis sõitma kuuekümne kilomeetriga tunnis. kujutage sellist ette, olukorda ette. nii et äh, kui me räägime uutest kasutustest, siis see ei tähenda seda, Nagoya protokolli tuleks rakendada tagasiulatuva jõuga vanadele kasutustele. me tahame, et on õiglast ja tasakaalustatud kasutamist ja see ongi kõik. nii, suur tänu. Sandrin, sellega on meil arutelu selle päevakorrapunkti üle lõppenud ja homme keskpäeval me hääletame. nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on suulise küsimusega komisjonile Euroopa Liidu sisejulgeoleku strate-.